jah, jätkame istungit. eilse istungi protokoll on teile kõigile kättesaadav, kas kellelgi on vastuväiteid selle kohta? kui ei, siis kiidame heaks eelmise istungi protokolli. daamid ja härrad, meie